Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid, mul on väga hea meel teile teatada, et meie koosolek algab, nii et, et palun istuge oma kohtadele ja alustame tööga. täna on äh, võitjad sotsiaaldemokraadid, nemad on õigel ajal kohal, nemad istuvad ja ootavad, et me alustaksime, niisiis täna teie võidate. And this is what I am supposed to tell the EP ja eriti peaksin seda rõhutama Rahvaparteile, aga esinaine ütleb, et tegelikult teeb ta nalja niisiis, nüüd, äh, kui te kohal olete ja ma ei tea, mis teha nendega, keda kohal ei ole, nad ilmselt saavad ilma minu edastatava infota läbi, aga ma räägiksin nüüd teile, mida me otsustasime eile koordinaatorite koosolekul. me kiitsime heaks juunikuise koosoleku päevakorra ning raportite ja arvamuste koha pealt on mulle teie hea meel teatada, et kolleeg Nootis Maarjas ECR fraktsioonist on meie raportöör arvamuse osas, mis puudutab äh, adopteerimist ja piiriülest tunnistamist ja juurikomisjon on juhtkomisjon ja selle teemaga seoses korraldame ka seminari, korraldame siis seminari rahvusvaheliste adopteerimiste osas, andsime oma sekretäriaadile ülesande teha koostööd juurikomisjoni sekretäriaadiga selle seminari ettevalmistamiseks. niisiis, see on midagi, mida kolleegid väga ootavad ja ilmselt koostatakse huvitav arvamus ja meil tuleb ka huvitav seminar nüüd kiireloomulised menetlused ja fraktsioonide taotlused, siis leppisime kokku, et petitsiooni äh, sada äh, üks, seitse, seitse, kaks, kaksteist ja teised äh, petitsioonid, mis puudutavad laste varastamist Hispaanias, neid käsitleme septembrikuisel koosolekul. talidomiidi juhtum Hispaanias, seda arutame aga juba juulikuisel koosolekul. samuti on meil siis infokogumise visiitide tulemused ning me otsustasime, et selles osas me külastame Ühendkuningriiki sellel aastal, selle aasta teisel poolel siis läheme Ühendkuningriiki. mis puudutab lastekaitse küsimusi, siis otsustasime, et et korraldame infokogumise reisi Hispaaniasse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses ning see külaskäik keskendub Ebro jõe ja Tahurive jõe äh, keskkonna haldamissüsteemidele. ning äh, mis puudutab äh, Hispaania pankade kuritegelike tavade jätkumeetmeid, siis koordineerid, otsustasid, et me palume esimeste konverentsil panna see teema päevakorda täiskogul suulise küsimusena Äh, nende kuritegelike tavade kohta siis, mida Hispaania pangad kasutavad. meie loomulikult ei oska ennustada, kas see kinnita-, kiidetakse heaks või ei, aga vähemalt meie komisjon sellise taotluse esimeste konverentsile esitab. ja selle suulise küsimuse äh, esitame siis komisjonis vastuvõtmiseks juunis ja samuti otsustasime saata ki-, kirja Hispaania riiklikule pangandusjärelevalvele selles küsimuses Äh, mis puudutab nüüd petitsioonide portaali, siis äh, paljudele valmistas muret äh, see, et meil toimusid tõesti väga head arutelud ähm, ja väga hea siis selline kohtumine, kus ähm, VRP rääkis meile, kuidas seda kasutada, härra Lebran oli ka kohal, me arutasime kõike selle portaaliga toimuvat väga põhjalikult ja tänasime sekretäriaati tehtud töö eest Äh, siis otsustasime nimetada äh, äh, Rosa Estarase rahvaparteist meie esindajaks juurikomisjoni haldusõiguse alas töörühma liikmeks ja mm, asendusliikmena nimetatakse keegi ALDE fraktsioonist, selle nime juurde tuleme pärast tagasi. nii, mida ma veel pidin teatama, jaa. uued suunised. Need on välja jagatud, tegemist on suure dokumendiga see on koordinaatoritele välja jagatud ja otsustati, et koordinaatorid äh, peavad kirjalikult esitama oma seisukohad või muudatusettepanekud kahekümne kaheksandaks maiks ja seda siis sekretäriaadile, kes äh, nii-öelda omab seda dokumenti, mitte enam mina, jätsin selle ülesande sekretäriaadile ning esmakordselt vaatame seda dokumenti siis läbi koordinaatoritega juunikuus ning äh, Äh, seejärel äh, võtame uued suunised vastu meie juulikuisel koosolekul, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juulis siis äh, vahetult enne suvevaheaega. nii palju siis koordinaatorite koosolekul otsustatudest ja Margaret, sul on sõna. jah, mulle öeldi, vabandust, et ma eile kohal ei olnud, mulle öeldi, et infokogumise retk Äh, korraldatakse ka Iirimaal, sellepärast et me oleme Iirimaale juba ammu lubanud, et me sinna läheme ja, ja jah, ma toetan Hispaaniasse minekut, aga me oleme seal juba palju kordi käinud ja ja, ja Ühendkuningriik on ka äh, võib-olla aktsepteeritav, aga me siiski peaksime ka oma lubadustest kinni pidama ja minema Iirimaale ning äh, mulle öeldi, et seda eile ka otsustati me arutasime seda väga põhjalikult ja kunagi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ilmselt läheme ka Iirimaale, ütleb esinaine. aga ametlikult me otsust ei langetanud, me langetame otsuse järgmisel koordinaatorite kohtumisel. We took a decision if me lang-, me arutasime Iirimaa asja põhjalikult ja ma arvan, et me langetame selle otsuse, aga meie langetasime eile kaks otsust, kaks tuhat viisteist Ühendkuningriik ja kaks tuhat kuusteist Hispaania ja tõenäoliselt läheme ka Iirimaale aastal kaks tuhat kuusteist, aga ametlikult me seda ei otsustanud. hästi. ja kas me nüüd läheksime edasi hääletuse juurde? niisiis, alustaksime tänaste hääletustega and then it would be really good if So I hope you have niisiis, ma loodan, et teil kõigil on hääletuskaardid olemas, olete nad juba hääletusmasinatesse sisse pannud ja hakkame nüüd hääletama. ja kõigepealt on, meil on siis äh, Euroopa kodanikualgatusõigus veel, järelmeetmete raport, äh, proua Auken on raportöör. First uh, I have the amendment number. kõigepealt muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatus kaks, ütleb esinaine, aga ta mõtleb ilmselt ühte poolt vastu. Number one, number one. niisiis, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissmuudatusettepanek A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vabandust, see langeb ära. jah, kellaaeg on varajane, ütleb esinaine ja ma tõusin täna tõesti väga vara. muudatus neli kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? me peame seda kontrollima The vote is open hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. ja teine osa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. kas te tahate kontrollida? hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära ja nüüd muudatus kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitse langeb ära ja kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa langeb ära ja kuni kolmeteistkümneni, kolmteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, niisiis kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist langeb ära, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, me peame kontrollima. The vote is open hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kakskümmend üks, kes, vabandust, see langeb ära. kakskümmend neli osade kaupa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks on tagasi võetud, kakskümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis langeb ära, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, ei, see langeb ära, vabandust, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm langevad ära, nelikümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm langeb ära ja viiskümmend neli osade kaupa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. viiskümmend viis hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd arvamus siis tervikuna, kes on, ei, ei, teeme seda elektrooniliselt hääletus on alanud. Is... hääletus on lõppenud. Ah, liiga palju inimesi hääletab. FTD fraktsioonist palun osad okei okay.. okei okay,, we close the vote. me sulgeme hääletuse ja teeme selle uuesti koordinaatorid, palun kontrollige, et fraktsioonis hääletab piisav arv inimesi ja mitte rohkem kui ette nähtud. nüüd on hääletus uuesti alanud. ikka on liiga palju hääletamas. EFTD fraktsioon, teil on liiga palju hääletajaid, üks on ülearu ja sotsiaaldemokraatidel ka üks ülearu. nüüd on EFTD-l kaks liiga palju <laughs> this is this is a mistake. That's According to me, Judy, there are two, yeah. and are three, yeah. and we are three. Exactly. That's the maximum, and S&P is nine. Okay. The machine. This is. näib, et tegemist on tehnilise probleemiga. EFTD-l on kaks häält ja te olete õigesti hääletanud, nii et, et äh, hääletusmasinad teevad siin trikke, ajame kõik tehnika kaela. Okay. Okay, which means that. We'll, we'll then. Okay, this is this is it. Okay, there are 28 voting. So 28 people are voting. kakskümmend kaheksa inimest hääletavad ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud, õnnitlused raportöörile. suurepärane töö Yeah, that was strange. That was a bit strange. Okay. Now the application of EU law. Here we are. Let's proceed to ja läheme nüüd teise hääletuse juurde. see puudutab kolmekümnendat ja kolmekümne esimest aasta aruannet Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve küsimuses ja raportöör on proua Estaras, muudatus üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. The vote is open. hääletus on alanud. Uh, ja kontrollige jällegi, et eh, piisaval hulgal inimesi hääletab. ja nüüd on hääletus lõppenud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. vastu võetud kompromiss üks. poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üksteist, kaks erinevat versiooni, esimene versioon poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine versioon poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kaksteist poolt. Va-, kes on poolt, vastu, erapooletud, andke palun märku, kuidas te hääletate, me nüüd peame kontrollima, niisiis muudatus kaksteist ja hääletus on avanud 12. And the vote is now closed. niisiis, hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. nii et, et palun tõesti tõstke kätt, muidu on raske näha, kuidas hääletate. ja, ja inimesed lihtsalt ei viitsi kätt tõsta. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli langeb ära, nüüd kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu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 ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. jah, mitte küll eriti suure häälteenamusega, aga ikkagi vastu võetud. kolmkümmend nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt,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 ja nüüd on hääletus lõppenud. ja vastu võetud. väikese häälteenamusega. nüüd kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et sama häälteenamusega vastu võetud, aga te tahate kontrollida, siis kontrollime. hääletus on alanud me hääletame kolmekümne kaheksandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa ja üks hääletaja on liiga palju. kui äh, masin just ei eksi. And the vote is closed. hääletus on nüüd lõppenud. ja vaadake ja, ja kui on võrdselt hääli nii jah kui ei hääle koha pealt, siis on vastus ei. seega tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga me kontrollime seda hääletus muudatuse nelikümmend osas on alanud ja nüüd on see hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, samuti vastu võetud. okei okay.. Technical issues, I guess. meil on vist jällegi tehnilised probleemid nii, kas me võime nüüd hääletusega edasi minna? okei, okei. So amendment 48 version 1. niisiis muudatus nelikümmend kaheksa, esimene versioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, me peame seda kontrollima. 48 the vers-, version 1. And vote is open. hääletus on alanud ja, ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud ja kuna see esimene versioon võeti vastu, siis teine versioon langeb ära ja nüüd kohe kompromiss neli. poolt. kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. viiskümmend kolm hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. viiskümmend viis viiskümmend neli, kontrollime. hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud. ühe häälega. aga ma saan aru, et tuleb vist kogu aeg kontrollida, viiskümmend viis poolt. poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, see on vastu võetud. sellepärast, et teie tõstsite poolthääleks käe. hästi, teeme uuesti, viiskümmend kuus poolt, vastu erapool selgelt tagasi lükatud. nüüd te tõstsite käe õiges kohas, Peeter hästi,. hästi-hästi. teeme tehnilise pausi, ütleb esinaine. But what is there? Look at there. Just a second. Uh, if you close the okei okay,, the confusion. niisiis, meil on nüüd täielik segadus, me peame minema tagasi muudatusettepaneku nelikümmend üheksa juurde, sellepärast et teine osa langeb ära ja see tähendab, et me peame nüüd muudatust nelikümmend üheksa hääletama ja me seda ei hääletatud. sest ainult esimene pool, niisiis läheme tagasi muudatuse nelikümmend üheksa juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd läheme siis muudatuse viiskümmend kuus juurde poolt. Äh, vabandust, viiskümmend kuus on juba hääletatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd elektrooniliselt hääletame kogu arvamuse eelnõu, jah, Peeter? ma ei tea, eh, kui ma asjast õigesti aru saan, siis muudatusettepanekust üksteist oli meil ka kaks versiooni, ma räägin muudatusest üksteist. ja me mõlemad eh, versioonid kiitsime heaks. kas see on võimalik eh, või ja oleme me siin mingi vea teinud, me ütlesime esimesele variandile ja ja ütlesime ka teisele variandile ja. Äh, jah, enne kui me lõpphääletuse teeme, on, äh, tahaksin sellele küsimusele vastust. Exactly, the first täpselt nii, esimese versiooni kohta me ütlesime jah, ja see tähendab, et teine pool langeb ära me jah, panime selle hääletusele, aga tegelikult tagajärg on see, et see teine pool, versioon peab ära langema. aga läheme nüüd siis lõpphääletuse juurde ja see on elektrooniline, niisiis äh, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud ja see on jällegi suure häälteenamusega vastu võetud. õnnitlused raportöörile. okei okay.. We are now waiting. niisiis, nüüd me ootame, et nüüd asuda järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt järgmine petentsioon ja petitsiooni esitaja on tulemas meie saali, nii et palun mõned minutid kannatust. Now I am happy to niisiis, mul on hea meel öelda tere tulemast petitsiooni esitajale. see on Antonia Pataglia Piislingi nimel ja eh, esindab petitsiooni null seitse kuuskümmend aastast kaks tuhat seitse. ja mul on kohe hea meel anda eh, sõna külalisele ja me ootame endiselt Itaalia alalise esinduse e-, esindajat siia. Nad on kursis selle juhtumiga, aga meie tahaksime kuulda selle kohta lähemalt viie minuti jooksul. ma tänan kõigepealt suur tänu, et kutsusite mind täna siia rääkima Ilva äh, tehasest, mis asub minu kodulinnas Itaalias ja mille vastu on komisjon juba äh, algatanud rikkumismenetluse poolteist aastat äh, tagasi me rääkisime siin sellest olukorrast, mis meil Tarantos valitseb ja nüüd on mitmed kuud läinud ja näen, et tegelikult olukord ei ole sugugi muutunud, ei ole paremaks läinud. ja seda on veel vähe öeldud. Äh, mitmed äh, sammud, mis astuti, puudutavad Ilvat äh, ja siit on talle kohaldatud seadust, mille eesmärgiks on tagada, et tehas toodab edasi ja võimalikult suures ulatuses ja uus seadus eh, tegelikult karistab elanikkonda, sest eh, selle tehase jätkuv tegevus on tagatud ja samas kontrollimeetmed täielikult puutuvad ja keskkonnaluba, mis peaks vastama rangetele eeskirjadele, seda rikutakse. Itaalia valitsus eh, on ennast eemaldanud sellest probleemist ja äh, tegemist on seejuures eh, elanikkonna Tarantos kodanike eh, põhiõiguste rikkumisega. Neil on õigus puhtale elule, seda me nõuame. jah, eh, väga murettekitav on olukord. Ilvas praegu jah, mõned põletusahjud on suletud, aga su-, teistest allikatest jätkub õhu saastamine ja meri päevast päeva saastub üha enam, sest eh, reoveetorud saadavad oma reovee otse merre. Tarantos ei ole ka mingit piiri haigustel, inimesed kannatavad haiguste käes, sest eh, dioksiini on eh, plii ja teised ained on õhus ja tekitavad surma ja haigusi ja tolm, mis tuleb sellest tehasest, on samuti väga suure kontsentratsiooniga ja sisaldab toksilisi aineid, arseen, hõbe, koobalt ja väga palju teisigi, elavhõbe ja teisi aineid. nii et on vaja kiiresti Tarantos tegutsema asuda, sest eh, suremus laste hulgas on väga kõrge ja samuti haigusjuhtumeid on väga palju E, hingamisteede e, haigused, südame-veresoonkonna haigused, günokoloogilised patoloogiad, e, kõik see on Tarantos palju suurem kui mujal mm, riigis, kõikide elanikkonna <clears throat> kihtide hulgas ja vanuserühmades on vaja see lõpetada, ooda-, miks veel oodata, et rohkem inimesi ja lapsi sureb, miks lubada, et see keskkonnakatastroof, mis juba eksisteerib ja eh, mille vastu ka komisjon on välja astunud rikkusmenetlust käivitades, võib ju eh, laieneda teistelegi Itaalia piirkondadele. Itaalia nüüd venitab ja eh, veel kuid ja kuid asja kaaluda tähendab seda, et ollakse kaassüüdlane ja see kõige suurem terasetehas Euroopas toodab edasi, samas haigused ja surmad kasvavad ja äh, ka selle tehase finantsstabiilsus on täiesti ebakindel praegu ja inimesed on need, kes kõige rohkem peavad kannatama, nad maksavad selle eest oma eluga. ja siin on ka mineraalide laoplats selle tehase territooriumil. Äh, aga äh, need lubadused Eh, mis on antud rahvusvahelisel areelil, me loodame sellele. keskkonnaluba Ilva tehasele, sellest ei ole kunagi kinni peetud, seda on kogu aeg leevendatud ja muudetud ja eh, institutsioonid on hoidnud selle tehase käigus ja õigust on rikutud. on selge, et Itaalia ei soovi seda olukorda lahendada ja ei taha Taranto elanikele paremat tulevikku pakkuda. saastustestide tulemusi ei ole kunagi avalikustatud ja meie oleme nõudnud nende andmete kättesaadavaks tegemaks juba aastaid. terviseolukord on väga halb elanikkonna hulgas seal meil on väga palju ametlikke dokumente ja ettekirjutusi, näiteks ISPRA-lt, meil on terve rida fotosid, videoid ja olemas kõik dokumendid, uuringute tulemused, mis näitavad, et keegi ei tee midagi äh, olukorra parandamiseks, Itaalia ei tee midagi, et see ohtlik tootmine lõpetada ja tagada inimväärne elu selles kohas. kõik need dokumendid ja videomaterjalid oleme esitanud komisjonile ja keskkonna peadirektoraadile, aga viimane kord me rääkisime komisjoniga oktoobris kaks tuhat neliteist, aga nüüd on jälle kuid möödunud pärast seda, kui eh, põhjendatud arvamus esitati komisjoni poolt, aga olukord üha hulleneb, nii et palun mm, seiske Taranto eest ka ja aidakem olukorda parandada ja komisjonil ka palume edasi tegutseda ja tagada, et kõik vajalikud sammud saaksid astutud. ma tänan selle hea kirjelduse eest ja selle eest ka, et ajast kinni pidasite, mitte alati ei õnnestu seda teha, ma võin teile kinnitada. ja nüüd ma tahtnuks anda sõna eh, Itaalia alalisele esindusele, aga nad ei saa tulla, sest toimus autoõnnetus just. nii et sellepärast saab sõna nüüd komisjon ja Giuseppe Manganaro on see, kes sõna saab, palun. Eh, suur tänu ja tere hommikust. nagu eh, petitsiooni esitajate esindaja ütles, selle terasetehast eh, juhtimine Tarantos on rikkunud mitmesuguseid eeskirju, eriti aastal kaks tuhat neliteist oktoobris sai Itaalia valitsus ka põhjendatud arvamuse selle kohta ja Itaalia ametivõimud jaanuaris kaks tuhat viisteist vastasid sellele arvamusele. pärast seda toimusid kaks kohtumist, üks poliitilisel tasandil ja teine oli tehnilise iseloomuga, kohtusid siis Itaalia võimud ja komisjon märtsikuus kaks tuhat viisteist pärast tehnilist kohtumist komisjoni talitused palusid Itaalia võimudelt veel dokumente juurde. sest terve rida aspekte jäid ebaselgeks vastustest, mis Itaalia valitsus oli jaganud ja viimane informatsioon tuli kahekümnendal aprillil neilt. ja talitused nüüd analüüsivad neid materjale ja ka mitmesuguseid dokumente, mis on laekunud ebaregulaarselt eh, ka petitsioonide esitajatelt ja kõik need nüüd pannakse ametlikku toimikusse, registreeritakse ja eh, võetakse arvesse rikkumismenetlusega seoses. ja siis otsustatakse ka, milline on rikkumismenetluse järgmine samm ma tänan ja nüüd on kolleegidel võimalik sõna võtta ja proua Ooken yeah.. ma tänan. see ei ole mitte esimene kord, kui me tegeleme selle tehasega ja mulle meenub, et mitu korda siin meie komisjonis me oleme sellega tegelenud, Tajani oli tollal volinikuks. ja mis siis toimus? tegemist ei olnud enam keskkonnaküsimusega puhtalt, vaid asi pöördus nagu terase tootmise teema juurde rohkem. ja eh, petitsiooni esindajad jäid nagu pantvangi. mulle meenub, et väga halbu asju juhtus tol ajal ja ainult halb on mul meeles, aga ma ei suuda üksikasjalikult täpselt kirjeldada, mis siis toimus, aga jäi niisugune mulje, et kuna volinik oli Itaaliast eh, ja Itregi pööras kõik pea peale oma menetluses ja siis tuli kohtuotsus, aga Itaalia valitsus kommenteeris seda ja hakkas vastu võtma uusi seadusi, nii et kõik, mis toimus, ei olnud enam illegaalne seaduse kohaselt ja inimesed kõik kannatasid selle käes. jah, ma ei vaidle, et terase tootmine on vajalik, aga seda peaks saama ka inimväärselt teha. ja me enam ka Dajanit volinikuna sellel kohal ei ole ja jumal tänatud selle eest. nüüd on ta lihtsalt saadik ja tal on lihtsalt üks hääl siis saadikuna. aga ma arvan, et komisjon peaks nüüd õiglaselt tegelema nende petitsioonidega, nii nagu nad meile on esitatud, sest tõesti on päramine aeg seda teha. ma tänan ja nüüd härra Marten. suur tänu teile, proua esimees. suur tänu ka petitsiooni esindaja, esitajale, mul on hea meel sellel arutelul osaleda, ka isiklikult olen Tarantus äh, käinud ning äh, ka <clears throat> olen omalgatusliku raporti autor, mis varsti välja tuleb ning äh, oma esimesel visiidil Tarantusse <clears throat> soovisime hinnata, milline on kohalike elanikkonna olukord, nad on tõsise reostuse ohvrid, nagu seda on tõestanud ka eh, arstitõendid, on üks osa elanikkonnast, kes eh, ähvarduste tõttu ei, eh, ütlevad, et tehas tuleb lahti hoida, sest see loob töökohti. mina ei arva, et peab olema üks või teine, mina olen üks neist, kes arvavad, et mõlemad variandid on võimalikud Ilva Taranto, <clears throat> Taranto olukord, äh, äh, mille taga seisab äh, perekond Riiva, ta, nad on kõik oma õiguslikud kohustused kõrvale heitnud, eriti puudutab see keskkonnakaitset. ma pöördusin petitsiooni esindaja poole ja olen aru saanud sellest asjast niimoodi, et Itaalia riik kohustus investeerima kaks miljonit eurot, et äh, et äh, tehas vastaks keskkonnakaitse ja tervi- ja rahva tervisekaitse nõudmistele, see pole aga toimunud see ähm, kuuskümmend protsenti on võib-olla vähenenud reostus, kuid reostamine ikkagi toimub edasi. tahaksin üles kutsuda äh, komisjoni, et vaadatakse üle, kui äh, palju on tehtud investeeringuid tehase poolt ning milline ajakava on välja töötatud, et investeerimiskohustused täita ning äh, rahvatervise kaitse ähm, äh, küsimuste täi-, äh, kohustuste täitmine samuti, selles osas ei ole võimalik läbirääkimisi pidada. avalik huvi näitab, et Taranto ja Itaalia kodanikud on asjaga seotud, ei saa šantažeerida töökohtadega, sest ei ole kas üks või teine võimalik, vaid mõlemad on võimalikud. <clears throat> kas ma kas ma tohin vastata? ei, mitte praegu, ütleb äh, esimees. ma annan äh, teile sõna. annan äh, kolleegide sõnavõttude järel teile sõna. härra Kirju, palun. Grazie, president. ma, ma tänan. proua koosoleku juhataja ma arvan, et Itaalia saadikuna on asjakohane öelda, et rahva tervise üle ei ole midagi, mingeid kompromisse võimalik teha ja meie valitsuse imago siin kojas ei ole selline, nagu siin praegu kõlas, ma ei taha poliitilist avaldust selle kohta teha, aga näib, et see mulje, mis on jäetud Ilva tehase olukorrast, et pea iga päev keegi sureb ja Itaalia valitsus ei hooli sellest, nii me vähemasti kuulsime, et neil on ükstaspuha valitsuses. ma lihtsalt tahtsin öelda, et see ei ole sugugi nii, nagu meile kirjeldati. õigus elule loomulikult on esmane kõigi muude huvide üle aga eh, see ei ole õige, et eh, Itaalia valitsus on mõjutanud õigussüsteemi Itaalias, et see tehas saaks jätkata oma tegevust. Eh, ma pean ütlema, et siin on erinevad huvid mängus ja õigussüsteem ikkagi tegeleb õigusemõistmisega, mitte valitsuse suva järgi ei tegutse. ja tegemist on ka regiooni omanik, kohalike omavalitsuste ülesandega ja nemad kirjavad oma parima, aga olukord on muidugi raske ja nad üritavad oma parimat. aga selge on see, et kõik institutsioonid etendavad oma osa ja see ka Euroopa tasandil, nii et see juhtum peab jääma avatuks, ma toetan seda ja peame ära ootama, mida valitsusel õnnestub ära teha ja ma loodan, et et meil õnnestub kiiresti edasi liikuda, aga ma ei taha, et Itaalia reputatsiooni hakatakse siin kahjustama siin kojas. suur tänu, Eleonora. <clears throat> suur tänu. mina rõhutaksin järgmist. jah, teatud süü tõesti lasub Itaalia valitsusel selge see. paraku on tegemist eh, katastroofiga. Eh, ja see on nüüd kestnud juba liiga kaua ja pea mitte midagi ei ole tehtud, et olukord muutuks ja kohalik elanikkond kannatab selle käes. näiteks üks asi, mis on absoluutselt puudu, on heitmete ja epidemioloogilise olukorra analüüs ja ei käsitleta kõigi nende ainete kumulatiivset mõju, ei piisa sellest, kui üksikud ained ja nende mõju käsitleda. ja see on loomulikult ainult üks osa kogu pildist, aga väga tähtis on kõikide heitmete mõju koos analüüsida, mis tehasest tulevad ja kuidas see mõjutab rahva tervist ja keskkonda ja mitte ainult atmosfääri seisukorda ei tule uurida, vaid ka neid saasteaineid, mis eh, heitmete hoidlatesse on ladustatud, samuti kuidas see kõik mõjutab põllumajandust ja ka toiduaineid, mida inimesed tarbivad ja üks asi on, mis atmosfääri äh, heidetakse, teine on, mis pinnasesse satub. Need küsimused on kõik tõstatatud, aga paraku ei ole nendega piisavalt põhjalikult tegeldud, vähemasti mitte senini. ja ma arvan, et see kahju, mis on juba sündinud, on suur, viimane Rensi äh, määrus number seitse räägib sellest, et hüvitatakse Äh, need kahjud, mis elanikkonnale on tehtud ja nõutakse kiirete sammude astumist. ja ma usun, et on oodata siin uusi konkreetseid meetmeid, aga selge on see, et on vaja miljardeid maksta välja kannatanutele hagi äh, menetluse äh, tulemusena ja vaja on kompenseerida ohvrit ohvrite perekonnad ja tõesti kahele miljardini on summad arvestuslikult ulatunud, kui võtta arvesse inimesi, keda olukord mõjutab, nii et on vaja, et asi hakkaks muutuma. Eh, suur tänu. mina arvan, et petitsiooni esitaja Äh, jah, peaks tulema siia ja selgitama, kui dramaatiline olukord, minagi olen Tarantost pärit ja ei, äh, Itaalia valitsus ega komisjon ei ole midagi ära teinud ja väga palju aega on ära raisatud. Äh, tuleb tõesti mõistusepäraselt tegutseda. aastal kaks tuhat kaksteist maikuus magistraat saatis oma uuringu tulemused valitsusele, aga mitte midagi ei ole tehtud pärast seda, et kaitsta keskkonda ja elanikkonda ja eh, siin on juba kaalul ka muu majanduslik tegevus selles piirkonnas, sest on seitse erinevat määrust, mis peavad saastusele lõpu tegema jah, kolmteist aastat on läinud kolmkümmend seitse surmajuhtumit lisaks igal aastal just heitmete tõttu, ütleb uuring. ma loen praegu seda dokumenti, et anda teile ettekujutus. atmosfääri jätkuv äh, saastamine tehase poolt tekitab ka degeneratiivseid äh, haigusi ja kahjustab inimorganismi, peale selle, et kahjustab keskkonda ja tekitab seal täieliku katastroofi. jah aga samas midagi ei ole tehtud ka keskkonnakatastroofi koha pealt. viimasel kolmal aastal astutud sammud on olnud ähm, olematud ja arstid ütlevad, et ka äh, halvaloomuliste kasvajate hulk on mm, kasvanud, samuti surmade risk palk, eriti kuni üheaastaste hulgas, on palju kõrgem kui piirkonna keskmine ja riigi keskmine ja põhjuseks on just atmosfääri saastumine ja saasteainete sattumine toiduahelasse. Need normid on kõvasti ületatud, kui palju tohib neid saasteaineid olla tarbitavas. jah, valitsus ainult eeskleb, et ta täidab eeskirju, mida ta peab täitma ja ka, et põhiseaduse otsust täidab. ja esimene määrus Ilva kohta nägi ette sammud, mida tuleb astuda. aluseks oli konstitutsioonikohtu ettekirjutus. aga paraku eh, kõik on alles rakendamisjärgus ja Eh, keskkonnaorganisatsioonid ei ole nõus avalike hin-, eh, hinnangutega eh, ja ainult õhku hingates, mis on saastunud, sellest on kaksteist tuhat inimest mõjutatud negatiivselt, ütlevad keskkonnaorganisatsioonid ja mitte kaks tuhat viissada, mis on ametlik statistika. nii et see on puhtalt saastunud õhu sissehingamise tõttu kannatanute arv ja Euroopa Investeeringute Pank tahab ka teha investeeringuid ühe koma kahe miljardi ulatuses. aga millal meil tuleb julgus artiklit kaheksa kohaldada aasta kaks tuhat kümme direktiivist, et panna piir saastavatele tehastele? jah, tehasel on oma vastutus kanda keskkonnakatastroofi eest vastavalt ka direktiivile aastast kaks tuhat neli, aga kes kaitseb elanikkonna huve selles olukorras? ja kui me vaatame riigiabi, siis kolm aastat on riigiabi antud tehasele. jah, aga meil on vaja saada sada kakskümmend miljonit eurot selleks, et uurida saastust selles piirkonnas. me näeme, kui palju on äh, Äh, raisatud aega ja jõupingutusi ja meie nõuame, et keskkonnakomisjon loodaks eesmärgiga vaadata, kuidas kuritarvitatakse Euroopa rahalisi vahendeid ja raisatakse neid ja just Taranto puhul ka. suur tänu, väga raske on ajakavast kinni pidada, kui tegemist on emotsionaalselt äh, murettekitava küsimusega ja on näha, et teile väga suurt muret Eh, valmistab ära Marjas. ma tänan. kõigepealt ma tahan tänada petitsiooni esitajat, jah, see on väga ränk teema, mis meie komisjonil on käsitleda, tegemist on valdkonnaga öö, eh, millega meie Itaalia kolleegid on tegelenud ja tegemist on lausa looduskatastroofiga, keskkonnakatastroofiga, mis seal toimub. kui me vaatame, kuidas see tehas äh, töötab, nad mitte ainult ei reosta keskkonda, äh, pinnast ja õhku, vaid ka kahjustavad rahva tervist. ja meil on ju õigusaktid Euroopa Liidu tasandil, mis tuleb ellu rakendada ja inimesi seal tuleb nende kohaselt kaitsta, ei saa ju lubada et selline keskkonnatragöödia saab jätkuda. nüüd teine aspekt, millele ma tahaksin viidata selles kontekstis, on järgmine. just tehas te,, terasetööstuses on tekkinud suured probleemid tööhõivega ja nüüd selle tehase töötajad elavad Äh, hirmus, et vabrik pannakse kinni ja see tähendab seda, et nad jäävad töötuks. mis tähendab, et ka oma töötajad on surve all, et nad äh, seisaksid selle eest, et vabrik saaks oma tootmist jätkata, sest vastasel korral kaovad nende töökohad. nüüd, mis puudutab keskkonnakaitset ja muud, kui me tahame tõesti jätkusuutlikkust, siis on meil vaja keskkonnakaitse tööhõivega kombineerida, ühendada, leida tasakaal. ja veel üks asi, eh, terase tootmine Euroopa Liidus ei saa jätkuda vanas vaimus. Eh, kõik eh, terasetehased peavad investeeringuid tegema Kreekas, meil ka suletakse terasetootjaid ja väga palju on koondatuid seetõttu nii et meil on vaja arenguplaan koostada terase tootmisele Euroopa Liidus. ja ka selles arenguplaanis tuleb ka käsitleda keskkonnanormide järgimist, nii et see on see suund, milles me peaksime liikuma. nii et tähtis on, et see petitsioon jääks alles käsitle-, menetlusse ja äh, tähtis on nõuda, et Itaalia valitsus õigusakte ellu rakendaks nõuete kohaselt. Margaret Auken <laughs> väga lühidalt. jah, see teema on olnud nii kaua üleval juba ja eh, ikka jälle me kutsume üles eh, tootmissektorit, et ta täidaks oma kohustusi, aga nad ei tee midagi. aga komisjon on juba juhtinud tähelepanu, et rikkumisi on niivõrd palju ja et on vaja samme astuda ja see on täiesti vastuvõetamatu, et me jätkame vanas vaimus, sest Itaalia haldussüsteemgi on niivõrd läbipaistmatu, sellegi probleemiga tuleb meil pistmist teha. Cosolino. härra Cosolino Sì, forse dovremmo prendere una decisione, cioè siccome... me peaksime vastu võtma otsuse, võttes arvesse, et eh, juba kuid arutame me seda küsimust. lisaks sellele on meil ka igasuguseid eh, dokumente kahe tuhande kolmeteistkümnendast ja neljateistkümnendast aastast, see asi kestab juba aastaid kuidas eh, seda rikkumismenetlust lõpetada ja kuidas järeldusi teha institutsioonide vaheliste dialoogi kohta, võttes arvesse, et meie ees, meil on tegu ühe olulisema terase tehasega Euroopas, vastutus on väga suur. seda eh, nii Euroopa Komisjoni poolt kui riigivõimude poolt kui ka erasektori poolt tegemist on riigil, oli riigile kuuluva tehasega, nüüd on see erastatud, selle ehm, eh, üleminekufaas oli väga keeruline, enne kui ta Riiva perekonna kätte läks. nüüd eh, on arutatud võimalust, et ehm, selle tooteüksuse eh, omanik jällegi muutuks, et see läks riigi kätte tagasi, kunagi pole Euroopas midagi sarnast tehtud nii suure tootmisüksuse kohta ja kui need reformid tähendavad töötajate, tähendab töö katkemist, siis mis saab tuhandetest töötajatest, ma räägin teile neljateistkümnest või viieteistkümnest tuhandest äh, töötajast, kes jääks äh, töötuks, see on väga keeruline. võib ju mõelda, et äh, riigi poolt äh, Äh, poliitikute poolt on, nende tegevuses on olnud äh, puudujääke, samuti võib etteheiteid teha Euroopa poliitikale. me oskame seda väga hästi teha, kuid äh, ei saa unustada, et olukord on raske ja lahendus ei ole lihtsalt käega katsutav, kui et see, kui homme otsustatakse näiteks, et see tehas pannakse kinni siis äh, äh, äh, paljudel põhjustel võiks seda teha, kuid peaks tagajärgede peale samuti mõtlema. sellega seoses mina koostaksin hinnangu, paluksin, et see asi tuleks tagasi petitsioonikomisjoni, et toimuks tõeline institutsioonide vaheline dialoog ning äh, et välja selgitatakse, kui kaugele on selline äh, protsess praegusel hetkel rikkumismenetlus jõudnud. peab tegema kõik selleks, et äh, tegemist ei oleks lihtsalt sõnade tegemisega, vaid et me räägiks sellest äh, uuesti siis, kui oleme, kui jõuame konkreetsete faktideni, saame näha, mis toimunud on, kõik arvamused on äh, austatavad, äh, mõistlikud, kuid sellel kõigel võib olla tagajärgi. eriti kuna räägime äärmiselt äh, tõsiste murettekitavate probleemidega, nagu kolleegid seda ka öelnud on. suur tänu ja nüüd annan hea meelega sõna tagasi petitsiooni esitajale, palun, teil on sõna nagu te aru saate, on, suhtutakse meie komisjonis teiste suure mõistmisega, nii et äh, me kõik, see on Euroopa ja, ja hoolime Euroopa kodanikest. sooviksin eelkõige, eh, sooviksin rääkida sellest kahest miljardist, mida Euroopa, Itaalia valitsus olevat eh, kättesaadavaks teinud. viimane dekreet eh, ütleb, et tuleks ette näha nelisada miljonit eurot mis võrreldes mm, ühe koma kaheksa miljardiga, mida palub Taranto selle tehase ümberehitamiseks, on ebapiisavad. sooviksin ühtlasi tänada ka härra Limatot ja vastata härra Kotšelinule eh, vastutusküsimustes ja poliitika, mm, poliitilise tegevuse puudujääkides, mis puudutab Tarantot, siis eh, <clears throat> eh, on Eh, on ilmselge, et suremus on äärmiselt kõrge ja laste puhul see aina kasvab ning eh, see eh, kahtlemata näitab, et Itaalia valitsuse tegevus probleemi lahendamisel on olnud ebapiisav. tõesti, tegemist on äärmiselt suure tööstusettevõttega, sellist väljakutset pole kuskil Euroopas polnud et õigustusi võib leida tuhandeid, kuid kodanike, Itaalia kodanike elu eh, oleks pidanud paljude Itaalia valitsuste jaoks olema esmane põhjus tegutsemiseks. kui selline tööstusettevõte nagu Ilva on raskesti juhitav, sest eh, võib-olla on juhtimine viimasel ajal olnud eh, kummaline, kui Itaalia valitsus ei suuda seda äh, juhtida, sest majandus, finants ja keskkonnaprobleemid on liialt äh, suured ning äh, Ilva mõju on selline, et probleemid on juba muutunud, on ka juba kasvanud üle pea, siis on kaks võimalust, kas, kas ettevõte hakkab vastama reeglitele, normidele, mida on kindlasti ikka kallis ja keeruline või äh, siis teine võimalus äh, on see, et see terase tootmine ei saa äh, minna, ei saa maksta tuhandete inimeste elu, see ei puuduta ainult lapsi, kes jäävad haigeks Tarantos, vaid see reostus jõuab mujale Itaaliasse. nii et selle mõju on uuringute järgi on isegi Milanosse jõudnud. seda on erinevad epidemioloogilised uuringud, teaduslikud andmed tõestanud, mille meie me oleme võtnud aluseks enda petitsioonile. mitte äh, ainult praegused põlvkonnad oleks äh, ohus, vaid ka tulevased. seega ei saa äh, aktsepteerida, et seitse seadust lausa isegi täna, kui me saame, isegi tänasel päeval võime näha, Äh, piltidel Taranta kohta, et must pilv on Taranta kohta, aeg äh, liigub edasi, olukord ei muutu ning äh, selle maksavad kinni Taranto elanikud. nii et ma olen täiesti nõus sellega, mida enne öeldi, selline olukord, mis praegu valitseb, on täiesti aktsepteerimatu. suur tänu, komisjon on endiselt veel meiega. no oleks huvitav, kui te lühidalt saaksite äh, väga lühikeseks ajaks annan sõna uuesti teada proua Tamatale, kui te kolleegid ära kuulanud, võib-olla saaksite teha kokkuvõtte ja, ja võib-olla ka äh, võiksite öelda, mida kavatsete teha nüüd ja kohe. nii et äh, palun äh, mõelge selle peale seni, kuni proua Tamatu saab sõna. tegemist on äärmiselt suure julgusega äh, Äh, äh, sellises piirkonnas, sellises linnas, äh, peame rääkima loomulikult ka majandusest, neliteist tuhat töölist. Tarantos ei kao ära mitte ainult nende töökohad, kes töötavad selles tööstusettevõttes, vaid ka teistes töökohtades praegune olukord ei tekita majanduslikku kindlust ega eh, terviseid ei kaitsta. see eh, tööstusettevõte eh, tuleb kinni panna. suur tänu. kuna siin räägiti vastutusküsimusest ja Euroopa tegemata jätmisest, siis võib öelda ka õiguslikus küsimuses on probleeme. Riiva aktsionärid on leidnud pelgupaika Suurbritannias ma ei soovi näpuga näidata Itaalia võimu eh, suunas, aga siiski esimesed, eh, esimesed vastut-, esimesena vastutavad ikkagi aktsionärid. ma tahaksin tänada neid, kes eh, enne sõna võtsid, järgmises raportis tuleb tõepoolest üle vaadata meie mõttemallid ja tööstus ei ole mitte see, kes töö, annab töökohti, äh, seades ohtu rahva tervise, vaid äh, ei tohi ei äh, lubada, et komisjoni loaga lihtsalt töökohtade nimel tohiks edasi, lõputult edasi reostada. see ei, probleem ei tekkinud eile, vaid viiskümmend aastat tagasi. vabandust, aga ma ei anna teile rohkem sõna kaks kolleegi soovisid veel sõna, härra Kosolina ja härra Marjas. ma annan teile mõlemale üheks minutiks sõna ja siis äh, kõnelejate nimekiri on kinni. kõik, mida öelda, on juba ära öeldud. Kirja Proedre, no mis on teie too? suur tänu. teatis ma arvan, et me näeme, et siin on vastuolu ühelt poolt keskkonnakaitse ja teiselt poolt äh, ettevõtlustegevuse vahel. aga need kaks ähm, asja ei tohi endale üksteisele lõplikult vastanduda, me ei saa lubada sellist äh, ettevõtlustegevust, mis keskkonda häirib või inimeste tervist kahjustab ja me ei saa ka inimesi tööta jätta, asjad lihtsalt niimoodi ei lähe Äh, ma arvan, et meil peaks olema siin mingid vahemeetmed äh, selleks, et äh, saavutada seaduste järg, järgimine ja ma arvan, et on vajalik ka, et terase tootmist Euroopas muud-, reformitaks. üks koma üks miljardit on Erdraagi laenudena välja andnud ja ei saa lubada, et sellises olukorras me seisame silmitsi selliste probleemidega Ehm, meil on siin praegu tegemist lausa kasiinomajandusega, selline asi lihtsalt ei lähe me peame selle teemaga võib-olla tegelema ka teistes komisjonides. Ehm, koheselt tuleb midagi ehm, teha, tuleb eraldada raha Euroopas terase tootmiseks, et selliseid probleeme vältida. meil ei ole ju ainult Itaalia terasetööstustes probleeme, meil on probleeme ka näiteks Kreekas Äh, tehased suletakse, töökohad kaovad ning äh, niimoodi need asjad enam ei lähe. järgmisena annan sõna härra Kosolinole. väga lühidalt. ma tahaksin rõhutada ühte aspekti. ma ei hakka põhimõtte äh, küsimustes enam rääkima. kordan veel kord, et arvan, et suhtes, see on äärmiselt kompleksne küsimus. võib-olla peaks otsused energilisemalt äh, langetama, ma ei äh, pane küsimärgi alla ei tootmise äh, tagajärgi ega epidemioloogiliste uuringute tulemusi, vaid üritan lihtsalt öelda, et pidage meeles seda, et kui me ei soovi, et see petitsioon see arutelu ei oleks lihtsalt järjekordne sõnade tegemine, siis tuleks paluda juhatust, et me räägiks sellest äh, <clears throat> siis, kui komisjon ja Itaalia valitsus hakkavad mingisuguste kokkuvõtete järeldusteni jõudma ja et äh, mm, petitsioonikomisjon teeks mingisuguseid äh, kokkuvõtteid, eh, lõplikke järeldusi selles valdkonnas. ma ei hakka rohkem midagi ütlema, sest arutelu on selgelt eh, väga eh, lõhestava iseloomuga, arvamusi on väga palju ning vahendeid ei ole meil piisavalt selleks, et et, et puhastusprogramm läbi viia. kaks miljardit on väga suur osa meie riigi SKP-st. nii et jah, tõepoolest vahendite puuduses on probleem Äh, samuti ka eraomandi vastutustundetuses, millel on samuti oma tagajärjed, probleemid on äärmiselt suured, ma ei taha siiski kaotada võimalust, et öelda, et äh, me räägiksime sellest uuesti siis, kui komisjon ja valitsus on vastu võtnud konkreetsemaid öö, äh, otsuseid aitäh ja nüüd annan sõna tagasi komisjonile, oleme kolleege ära kuulanud, ettepanekuid on tehtud kas võiksite kokkuvõtte teha nüüd sellest, mida kavatseb teha komisjon? suur tänu teile. mina ei tea, mida komisjon saab teha, sest praegusel hetkel eh, toimub andmevahetus eh, Itaalia võimudega ning eh, esi-, töötame välja praegu viimast dokumenti kahekümne neljandast aprillist, kuid meil on samuti oma mandaat ning äh, kui materjal on üle vaadatud, siis langetatakse otsus, nagu ma enne seda ütlesin, olen juba ka põhjendatud arvamuse saatnud ning järgmine faas peaks tähendama siis seda, et äh, esitame Euroopa kohtusse hagi. ma ei tea, kas äh, see jääb viimaseks faasiks Äh, kuid ma ei tea, kuidas see lõpeb. suur tänu, väga hea, et saame selle lõpetada, selle teema lootuses, et asi läheb ikkagi edasi, nagu öeldud, see probleem on päevakorral olnud aastaid, inimesed kannatavad, selles pole vähimatki kahtlust. meie komisjonil on suur huvi et asi äh, paraneks, rahvatervis ei ole vaidlusküsimus, äh, peame seda võtma tõsiselt. komisjon ütleb meile siis praegu, et nädal tagasi said nad äh, uut informatsiooni, mis tuleb juhtumile lisada, komisjon kavatseb meie poole tagasi pöörduda selle informatsiooniga, mina sooviksin esitada tähtaja, nii et ütleme enne juuni lõppu peab eh, meie komisjonile esitatama eh, informatsiooni selle juhtumi kohta. Te saite selle alles hiljuti, ma saan aru, et analüüs ei ole veel lõpule viidud. <clears throat> kuid kui saaksime eh, paluda komisjoni, et meie juurde tuldaks tagasi näiteks kahe kuu pärast ja koostatakse täielik analüüs olukorrast, siis võiksime väga rahul olla ning saaksime sellele, selle komisjonile esitada järgnevate ettepanekute jaoks äh, mõelda, kuidas edasi liikuda, kas see sobib kolleegidele? väga hea. kas äh, teile see äh, kõlbab? jah, oleks väga hea olnud, kui oleks Itaalia alaline esindaja täna siin olnud, aga sammud teha, kui saada parimad soovid inimesele, kes autoõnnetusse jäi täna hommikul ja loodetavasti on meil võimalik see arutelu hiljem maha pidada. suur tänu! The next case that we have on our agenda is järgmine päevakorra juhtum on äh, petitsioon ähm, äh, kakskümmend üks üheksakümmend üks, äh, mis, mille, mis puudutab Bolsena järve Itaalias, te olete Bolsena järve assotsiatsiooni president, annan teile sõna, palun ja katsuge viie minutiga hakkama saada Buongiorno, grazie Presidente suur tänu teile, eh, proua esimees eh, ja tere päevast kõigile. Euroopa on eh, käivitanud rikkumismenetluse Itaalia suhtes, sest Itaalia pole kasutusele võtnud vajalikke meetmeid, et säilitada ja parandada Bolsena järve vee kvaliteeti. Itaalia võib rikkumismenetluse äh, Eh, endale kaela saada, sest ehm, selle järve vee, eh, eh, keskkonna olukorda pole kahe tuhande kaheksandast aastast peale seitsme aasta jooksul parandada suudetud. siin on kaks parameetrit, mis on äärmiselt oluline, esimene on fosfor, mis ehm, tekitab ehm, vee sodrofeerimist ning arseen, mis on vähki tekitav aine ja mis on samuti vette sattunud mida, mis satub ka ähm, siis joogivee äh, torustikku. järv on väga äh, omapärane, ta on vulkaanilise päritoluga ning äh, teda ümbritseb vulkaaniline maastik, mis on äärmiselt poorne ja Eh, see on siis eh, osa suurest veealusest eh, põhjaveekihist, see on ainus osa, mis välja tuleb ja öö, osa öö, veest läheb Tevere jõkke ja voolab seda öö, se, sealt verre, merre ning öö, osa veest satub öö, kas maa pealt või maa alt kaudu järve. nüüd see, mis see musta joont pidi vette satub, kasut-, sisaldab erinevaid aineid, nagu näiteks põllumajandusväetise, mis sisaldavad suurel hulgal eh, eh, fosforit, mis jõuavad niimoodi järve. lisaks sellele põhja pool eh, asub linn, mille nimi on Castel Giorgio kuhu äh, kavatsetakse äh, äh, kuhu kavatsetakse maasoojusjaam luua, kus kasutatakse arseeni, mis jõuaks siis põhjaveekihti mööda järve ja sealtkaudu vette. selleks, et, et kärpida fosfori kasutust linnades, mis ümber järve asuvad, on Äh, äh, on puhastusjaam loodud, kuid nagu te isegi näete, pole seda äh, lõpuni viidud ning samuti pole kollektor lõpetatud ning ümberringi on erinevaid ehitisi, restorane, seega toimub fosfori pidev juurdevool, mis jõuab niimoodi järve. tegemist on äh, pildiga, kus näete, kus kollektor on äh, purunenud, nagu te näete, on pikk äh, jäätmete nii-öelda äh, laik tekkinud järvele, see on umbes mitu kilomeetrit pikk. ning need näete siin seda graafikut kõverat ja näete, et fosfoori sisaldus järve vees kasvab ehk siis äh, kaheksa kuni üheksakümmend grammi liitris. mõned päevad tagasi jõudsime neljateist äh, äh, koma seitsmekümne viieni. nii et sellega seoses ka kahe tuhande kaheksandast aastast peale kuni praeguseni pole olukord paranenud. puhastusmeetmed peaksid eelkõige eesmärgiks võtma fosforisisaldust vähendama et see oleks vähem kui kümme mikrogrammi liitris. see eh, peaks, eh, peaks tehtama kõik, mis vähegi võimalik, et eh, selline vähenemine toimuks. mis nüüd puudutab arseeni, siis näete siin paremal pool graafikul, sest vähkid, näete ise, et soojusjaama vähkid tekitav ähm, Äh, äh, äkki tekitav äh, vedelik tõmmatakse ähm, ähm, maapinnale, toimub pumpamine. me räägime siin Bolsena järvest. nagu te näete, siin on lilla joon Ehm, eh, see eh, on siis selline kiht, pinnasekiht, mis eh, ei ole läbistamatu ja sellega seoses arseen võib sattuda ka Polsena järve vette. seega kokkuvõttes. eesmärk peaks olema see, et jõudma kümne mikrogrammi fosforini ja ärgem unustagem ka seda, et tegemist on ju joogiveega. nagu ma ütlesin, arseen, mis äh, on vette sattunud äh, Ehm, on, põhimõtteliselt satub sealt joogivette, kuna eh, järv on eh, joogiveevarude üks osa, eh, see ei ole eriti hea, kui arseen satub joogivette. samuti peaks põllumajandustegevust juhtima näiteks Viterbo ülikool korraldas äh, Äh, uuringu, mille finantseeris Euroopa Liit, kuid see lükati saate põhja ja seda pole keegi kunagi kasutanud. Äh, uuring näitab, et äh, jäätmekäitlus ja reovete puhastus vastab Euroopa normidele ning et, et maa soojusjaam ei tohiks äh, selle äh, maasoojusjaamast ei tohiks äh, setteid sattuda joogivette. ja nüüd annan sõna jälle härra Manganarule komisjonist. tere päevast kõigile. nagu petitsiooni esitaja meenutas, komisjon on juba käivitanud öö, menetluse tegemist ei ole veel rikkumismenetlusega praegusel hetkel. on toimunud Itaalia võimudega erinevad mõttevahetused, vahetused saime ka aprillis teatise Itaalia valitsuse poolt, mis on siis viimane, mille seni oleme saanud. praegusel hetkel on uurimistulemused jõudnud järgmiseni järve eh, järve reostustaset äh, äh, vaadeldakse kahest aspektist lähtudes, kõigepealt äh, piisavalt hästi ei puhastada reovett ning teiseks, teine reostusallikas on ähm, siis põllumajandus. seega on kõrge lämmastikureostus selles järves. on ilmselge, et kui seda probleemi ei lahendata, siis äh, on väga raske respekteerida veedirektiivi äh, nõudmisi täita. mis puudutab äh, nüüd esimest punkti ehk siis äh, reovee ebapiisavat puhastamist, siis äh, vastavalt äh, Itaalia valitsuse äh, esialgsete hinnangu kohaselt ähm, puhastusjaamade ehitamise maksumus peaks, vabandust, need tööd peaks, ehitustööd peaks varsti algama ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsiks peaks need olema lõpule viidud. praegusel hetkel uurimismenetlus käib ning äh, jälgime olukorda tähelepanelikult, et ehitustööd tõesti ellu viidakse äh, ning äh, nagu teate, Itaalias on äh, reovete mittepuhastamine süsteemne probleem, pidev probleem, selliseid juhtumeid on palju ning käivitatud on juba kolm uurimismenetlust, mis on seotud asundustega üle terve Itaalia, üle saja asunduse põhjast lõunasse. ning ette äh, nähtud meetmeid tuleb konkretiseerida, mis puudutab teist punkti ehk siis äh, lämmastikureostus, äh, mis tuleb, äh, mis pärineb põllumajandusest, siis üheksakümne esimesest aastast pärit direktiiv näeb ette, et paljud piirkonnad liikmesriikides, kus sellist reostust on väga palju, peab viima Äh, neil, seal peab rakendama erinev, erimeetmeid ja neid äh, tuleb katalogiseerida kui äh, haavatavaid piirkondi. praegusel hetkel on kont-, piisav, on koht, kontakt, toimub arutelu Itaalia valitsusega, miks see järv ei ole arvatud haavatavate piirkondade hulka kui komisjon jõuab järeldusele, et vastavalt üheksakümne esimese aasta direktiivile peaks Põltsõna järv öö, äh, olema ähm, lämmastikul haavatavatele piirkondade sekka, siis palume Itaalia valitsust, et öö, äh, seda tehtaks ja öö, mm, see tähendab seda, et võimud peavad kasutusele võtma meetmed, et äh, lämmastikuühendite kontsentreeritud keskkonda sattumine väheneks. suur tänu, annan nüüd sõna saadikutele. Mm, mm, aitäh, eh, tahaksin tänada härra Pruunit selle eest, et ta täna siia tuli ning eh, juhtis meie tähelepanu sellele väga olulisele teemale tegemist on äh, järjekordse juhtumiga, kus äh, kahjuks äh, pöörata, me näeme jällegi, et Itaalias pööratakse väga vähe tähelepanu sellele, kuidas ressursse korralikult hallata, silmitsi, tihtipeale oleme me selliste juhtumitega siin silmitsi. ma arvan, et tegemist on järjekordse juhtumiga, mis näitab, et kuigi jutt käib äh, ühest äh, kõige olulisemast äh, piirkonnast, ühest olulisest järvest, ei tehta piisavat selleks, et seda piirkonda kaitsta. looduskaitsemeetmed, mida oleks tulnud rakendada ning mis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ka kavandati, osutusid ebapiisavaks, sellepärast et nagu petitsiooni esitaja selgitas, on need meetmed hambutud, me lihtsalt mõõdame saasteainete taset järves selle asemel, et mingeid piiranguid kehtestada jah, kuigi eh, kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Liidu rahadega koostati eh, see järve halduskava ja seal oli eh, siis kirjas konkreetne plaan, kuidas olukorda parandada ei ole seda kava ka ellu rakendatud. Need meetmed, mis äh, kohalike poolt välja pakuti ja mis oleksid aidanud probleemi paran-, äh, parandada ja selle äh, geotermilise tegevuse näiteks lõpetada, selle asemel, et vaadata, kui kahjulikud need jäätmed on, see oleks oluliselt mõjutanud äh, olukorda ning äh, mis puudutab neid reoveetorusid, siis äh, ma arvan, et äh, nii selle petitsiooni kui ka muude petitsioonide puhul me peame selle asjaga edasi tegelema, sellepärast et nagu öeldud, uurimismenetlus on käimas, rikkumismenetlus on käimas. asi puudutab veeraamdirektiivi ja seda direktiivi on rikutud, nii et, et me peame sellel asjal, selle asjaga ediselt tegelema, aitäh. järgmine saadik, palun. aitäh. tahaksin tänada petitsiooni esindajad väga selge ülevaate eest ja see ülevaade oli ka lühike ja me saime väga hea ülevaate sellest, kui keerulise teemaga tegelikult on tegemist see on äh, seotud ühe teise meie riigi jaoks olulise majandussektoriga, nimelt turismiga. sellel järvel on tohutu suur turismipotentsiaal. ja see peaks olema osaks jätkusuutlikust ja keskkonnasõbralikust turismist, mis on Itaalia majanduse jaoks eluliselt tähtis. me seisame silmitsi keeruliste küsimustega äh, Äh, järve lääneosas on olemas reoveekogumistorud, samas äh, järve äh, piirkonnas toimub turism, jah, me soovime, et turistid seal oleksid, aga turismi puhul peab järgima ka teatud standardeid. aga kui meil ei ole neid reoveetorusid, siis kuidas me saame turistegi sinna tuua? ja teine asi on siis üleüldse turismimajandus. ma olen kolleegiga nõus, arvestades seda, et rikkumismenetlust veel ei ole alustatud, aga uurimist on alustatud, siis minu arvates oleks äärmiselt oluline selle petitsiooniga edasi tegeleda. aitäh äh,, äh, proua Auken, palun jah, äh, kas ei ole natukene piinlikkust valmistav, et iga kord, kui me Itaalia asjadega tegeleme, on asjad alati väga-väga keerulised, sest keskkonnaseaduste järgimine on väga keeruline ja mitte kunagi ei hakata seda tegema, kui võib raha teenida eh, reeglite mittetäitmise pealt teistes riikides me seda teeme ja võib-olla te ei peaks vaatama nii palju raha peale, vaid rohkem maksude, maksude poole peale. Eh, ma mäletan, kui me tegelesime jäätmeprobleemidega selles piirkonnas, eh, siis kõik lükkasid vastutust eh, teiste peale ja mitte keegi ei ole vastutanud. aga ma arvan, et et Itaalia peaks lõpuks hakkama käituma nagu täiskasvanud küpse riik ja tegelema ka keskkonnaprobleemidega, aitäh kõneleja rääkis ilma mikrofonita. Algun, algun diputado mas? kas keegi soovib veel sõna? ei? siis annaksin sõna uuesti petitsiooni esitajale. ma äh, tahaksin tänada kõiki toetuse eest. Äh, me tahaksime rääkida, kuivõrd ohtlik selline tege-, tegevus on Eh, sest luba eh, selle geotermilise jõujaama ehitamiseks võidakse anda juba paari kuu jooksul eh, ja mitmeid teisi selliseid lubasid selle järve taotluses on, on. nagu ma ütlesin, tegu on maffiaga, ütleb proua Auken. A ver, está en uso de la palabra el peticionario. praegusel hetkel on sõna antud petitsiooni esindajale. C'è sempre una certa ignoranza chimica intorno a questo lago, quello che jah, Äh, jah, inimesed ei ole keemilistest probleemidest eriti teadlikud. fosfor ei ole samasugune nagu nitraadid, võib-olla äh, teiste järvedega on lugu teisiti, aga fosfor on just Polsena järve puhul kõige tõsisemaks probleemiks. vastavalt sellele, mida kuulsime, petitsioon jääks avatuks ning saadame kirja Itaalia võimudele, et nad, noh, komisjon saaks meile pikemalt selgitusi anda selle eh, eh, uuringu kohta. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on Alejandro Sanchez'i poolt eh, esitatud petitsioon EKO assotsiatsioonist, mis puudutab siis direktiivi, õhukvaliteedi direktiivi mittetäitmist Madridi piirkonnas ja eh, see Madridi linnavalitsuse poolsed kohustuse mittetäitmist. Marta Nunjas, teil on sõna. Marta Muñoz Cuesta. no. tervist. Eh, ma olen Marta Muñoz Cuesta, see olen mina Euroopa Komisjonist Directamente the commission, not a petitioner. No, no, no yes, petitioner. This was a mistake. So, uh, Mr. Sancho. Ah, okei okay,, pues. siis annan sõna Alejandro Sanchezile, kes on ECO äh, äh, assotsiatsiooni esimees. suur tänu, proua esimees. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal esitas petitsioon meie assotsiatsioon teie komisjonile et äh, rikuti direktiivi kaks tuhat kaheksa murd viiskümmend kvaliteedi kohta Euroopas. eriti viitasime äh, tahkete osakestele PM kümnele ja PM kahekümne viiele, äh, samuti PM kahele ja osoonile. aluseks oli see, et Euroopa Komisjon esitas põhjendatud avalduse tahkete osakeste eh, eh, liigse ülekaalu kohta Euroopas, eh, Madridis, eriti Enarese jõe piirkonnas. ja samuti samuti lämmastikdioksiidi ja ka osooni määrade liiga kõrge äh, Ehm, äh, sisalduse kohta õhus äh, surnuid on Madridis selle tõttu kaks tuhat inimest aastas ehk siis kaks korda rohkem kui liiklusõnnetuste tõttu ning erinevad assotsiatsioonid äh, juba viis aasta, on tõstnud esile, et juba viis aastat on need määrad olnud Madridis ja Madridi ümbritsevas piirkonnas liialt kõrged juba eh, eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses eh, lämmastikdioksiidi määr oli liialt kõrge kuuest mõõtmisaamast kümnest ja seda kõigest viie päeva jooksul. eelkõige murettekitav on ka see, et äh, soonimäärad on liialt kõrge. Äh, direktiiv kaks tuhat kaheksa murd viiskümmend ütleb, et ei tohi olla kolmel järjestikusel aastal soonimäärad liialt kõrged, kuid äh, need määrad on objektiivselt liialt kõrged olnud vähemalt kahe tuhande teistkümnendal aastal vastavalt Madridi autonoomse piirkonna enda andmetele. sellega seoses paluksime, et Euroopa Parlament nõuaks Euroopa Komisjonilt, et avataks rikkumismenetlus Luksemburgi Euroopa kohtus et eh, lämmis, lämmastikdioksiidi ja osooni määrade eh, liiga rikkumise pärast, et ära hoida eh, rasked sanitaartagajärjed, mis nende määrade ületamine tekitab Madridi kodanikes. ja nüüd anname sõna komisjonile. Marta Munoz. Marta Munoz, palun. tere päevast, suur tänu, proua president, tere päevast kõigile sooviksin rääkida neist kolmest teemast, mis on esile kõrkinud erand, eh, kõigepealt siis tahked osakesed, eh, eh, lämmastikdioksiid ja osoon, kõigepealt arutaksin tahketest osakestest, selles osas oleme liikumismenetlusega kõige kaugemale jõudnud, Euroopa Komisjon avastas, avas liikumismenetluse tahkete osakeste piirmäära rikkumise pärast, siis ning äh, Hispaania vastu ja praegu protsess käib. komisjon äh, ju saatis äh, kahekümne teisel veebruaril kaks tuhat kolmteist kirja ähm, õhudirektiivi artiklite kolmteist ja kakskümmend kaks rikkumise pärast ja saime vastuse ja komisjon äh, vastusele eh, andis eh, omapoolse eh, motiveeritud vastuse oktoobrikuus kaks tuhat kolmteist, millele samuti Hispaania omakorda on vastatud. nagu te teate, ametlik informatsioon õhu kvaliteedi kohta, mille edastavad liikumis, mitte liikmesriigid aasta septembris edastavad ning äh, vastav artiklile kakskümmend seitse, viimased andmed on kahe tuhande neljateistkümnenda aastast pärit ja see puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta andmeid. see, need on need andmed, mis selle Hispaania e-, esitas nüüd vastavalt Hispaania ähm, andmetele äh, on ähm, tahkeste äh, osakeste osakaal õhus viies piirkonnas olnud liialt kõrge kahe tuhande kümnendast kolmeteistkümnenda aasta andmeid esitati samuti ning tahkede osakeste kaastane määr ületati e, kohe, kui see piirmäär jõustus, e, näiteks e, Asturia, Asturia keskosas. nii et praegusel hetkel rikkumismenetlus on alguse saanud, esitati põhjendatud arvamus kahe tuhande 2000 kolmeteistkümnendal aastal ning Hispaania poolse vastuse peale, mille esi-, mille Hispaania, mida komisjon arutas, otsustab ka komisjon, kuidas kavatseb äh, edasi tegutseda. mis puudutab äh, lämmastikdioksiidi, siis tahtsin teile öelda, et komisjon pöördus hiljuti Hispaania poole, äh, nõudes selgitust Eh, nõuame Hispaanialt andmeid, millised meetmed on kasutusele võetud selleks, et eh, piirmääradest kinni eh, pidada ning millise, millal kavatsetakse piirmäärad normaalseks, normaalse piiridesse tagasi viia mm, neis piirkondades, kus need keskmist ületavad, piirmäära ületavad. ületatud piirmäärasid on kaks tuhat kolm, kümme, kaks tuhat kolmteist kogu perioodi vältel Barcelona, eh, Llobregatis ning Madridis. ja igapäevaseid määrasid eh, kahe tuhande kümnendast üksteist, üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal Madridi piirkonnas piirmäär pidevalt ületatud. kahe tuhande kolme, viimased andmed näitavad kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eh, on piirmäärade ületamine vähenenud. vaatame Hispaania poolt esitatud andmeid ning Hispaania Eh, samuti ka Hispaania võimude valitsus, eh, eh, Hispaania võimude vastus ametlikule petitsioonile ning vastavalt sellele komisjon otsustab, millise, milline reaktsioon on kõige adekvaatsem. mis puudutab osooni, siis piirmäärad on pisut, on olukord pisut teistsugune, sest piirmäärad osooni puhul Eh, nõuavad tingimusteta mm, eelnevatel puhkudel eh, on, on range nõudmine eh, olukorda parandada, aga teiste puhul ei nõuta kohest konkreetset tegevust, sest määrad on eelkõige subjektiivsed. suur tänu. suur, suur aitäh ja nüüd et äh, ma olen jällegi tagasi, pidin ühte erakorralist probleemi lahendama ja ma hea meelega teatan teile, et äh, Itaalia alalise esinduse esindaja härra Nicola Menasci, kes sattus autoõnnetusse, tea, ei saanud viga, ta on nüüd siin, ta üritab lahendada probleemi komisjoni ja petitsiooni esindajaga, nii et, et nii et äh, nad äh, arutavad seda asja, nii et, et äh, kannatada sai selles õnnetuses ainult auto. Itaalia esindaja ise on terve, niisiis suur aitäh komisjonile selle ülevaate eest ja nüüd on kolleegidel võimalik sõna võtta, palun. härra Maarjas, palun, teil on sõna. lugupeetud esinaine Äh, äh, ja tahaksin lühidalt äh, rääkida sellel teemal, ma tahaksin öelda, et need petitsioonid, mida me siin täna oleme kuulnud, näitavad, millist rolli meie petitsioonid võivad mängida. kolleegid kaelevad meile näiteks seoses õhukvaliteediga ning meie näeme, et äh, selle teemaga äh, mitte midagi eriti ei tehta, meile esitatakse kaebusi ja petitsioone, aga komisjon loodetavasti on selle asja nüüd ka endale südameasjaks võtnud ja Hispaania valitsusega ühendust võtma. Äh, me ei tohiks ära unustada, milline on meie petitsioonide komisjoni roll Äh, õhtukvaliteedi teema on äärmiselt oluline teema mitte üksnes Hispaanias, vaid ka paljudes teistes riikides. viimase kahe aasta jooksul on meil Kreekas äh, äh, aset leidnud üsna eriline nähtus, nimelt hinnad, nafta hinnad ja muu on kasvanud ning inimesed äh, ei kasuta enam keskkütteks äh, siis äh, masuuti, vaid puitu näiteks ja see on tekitanud sudu ja muid õhusaaste probleeme, nii et, et seetõttu on õhukvaliteedi teema tõesti äärmiselt oluline ja me peame seda tõepoolest arutama. mina leian, et see petitsioon peab avatuks jääma, me peame selle teemaga edasi tegelema selleks, et et vaadata, äh, mida tehakse Hispaanias ja mujal ja, ja ma tõesti tervitan, et äh, seda, et me tahame selle teemaga tegeleda, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Ferragut. ma sooviksin arva, arvamust avaldada, et see petitsioon peab kindlasti äh, avatuks jääma ning nagu äh, ning peame ootama, millal need, millega lõpevad need rikkumismenetlused ja nii linnavalitsus kui piirkonnalik omavalitsus, kes töötas välja sinise plaani õhu kvaliteedi parandamiseks Madriidiks. tundub, et eh, eriti suur probleem on lämmastikdioksiidiga, kuid eh, siiski lämmastikdioksiidi piirmäärad äh, samuti hakkavad äh, pisut alanema äh, vähemalt mõningates uurimisjaamades. mis puudutab nüüd Madriidi autonoomset piirkonda, siis läheb seal paremini kui linnas. Endas välja on töötatud strateegiline plaan õhu kvaliteedi parandamiseks ja kliimamuutuste vastu võitlemiseks, kuid nii tahked osakesed kui ka osoon, vaatame millised tulemused on Madridi linna poolt esitatud viimastel andmetel ning vaatame siis, mida komisjon teeb edasi selle uurimismenetlusega, mina arvan, et jätame selle, jätame selle petitsiooni avatuks, ootame Hispaania võimude poolset pöördumist ja komisjoni oma samuti, aitäh. jah Rosa, sa pakkusid just äh, lahenduse, jah, me peame selle petitsiooni avatuks jätma ja tähelepanelikult jälgima, mis toimub. Äh, praegusel hetkel me vist midagi rohkem teha ei saa ja me võtame teiega uuesti ühendust. härra Sanchez, kas te soovite veel kord sõna võtta? suur tänu teile, proua esimees sooviksime tänada teid selle eest, et äh, praegusel hetkel petitsioonimenetlus avatuks jääb, sooviksin öelda ka seda, et äh, see petitsioon on avatud juba kahe tuhande üheteistkümnendast äh, aastast, kaks tuhat viisteist on kätte jõudnud ja ikka veel Madriidi linnavalitsus ega ka piirkondlik omavalitsus pole teinud midagi selleks, et Madriidi reostusmäära vähendada, Madriid on tuntud kogu Euroopasse sellepärast, et tema kohal on nii-öelda selline rohekas hall müts ja seda hingavad sisse Madridi elanikud iga päev. tõepoolest, reostus on pisut äh, alanenud seoses majanduskriisiga kui viimastel aastatel ja mul on kahju, et teil ei ole äh, viimaseid andmeid, komisjon, kuid kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist, nii lämmastikdioksiidi äh, kui ka äh, osoonimäärad on <clears throat> kasvanud. leiame, et komisjon peaks kasutusele võtma kiireloomulisemaid, drastilisemaid meetmeid selleks, et sundida Madridi linnavalitsust ja piirkondlikku omavalitsust läbi viima ähm, äh, mitte ilusate nimedega plaane, nagu see sinine plaan on, vaid tõsiselt toimivaid äh, plaane, üritades vähendada näiteks Äh, näiteks äh, liikluskoormust, sest praegusel hetkel Madridis pole ainsatki tõhusat meedet, et äh, mis üritaks autode määra vähendada linnas. selle tõttu just me pidevalt lämmastikdioksiidi määrad on liialt kõrgel, kasutusele pole võetud ainsatki meedet selleks, et diiselkütuse reostust kesklinnas vähendada. lisaks sellele ei ole meil teateid ka mitte ühegi meetme äh, selle kohta, kuidas näiteks äh, äh, üritatakse auto liikluskoormust, sõidukite arvu vähendada linna sisse sõitvatel maanteedel, sest need on just nimelt ühed Äh, sest just see liikluskoormus on äh, põhiline äh, põhjus, miks lämmastikdioksiidi määrad nii kõrged on. Ecologistas en Acción koostab raporteid juba viimased kuus aastat ja viimase kuue aasta jooksul on vähemalt viiel aastal vastavalt Madridi linnavalitsuse ande andmetele, et on direktiivi poolt seatud nõudmisi rikutud seega leiame, et on kätte jõudnud aeg mitte rohkem raporteid esitada, küsimusi esitada linnavalitsusele ja piirkondlikule omavalitsusele, vaid tuleb kasutusele võtta drastilised meetmed Euroopa institutsioonide poolt, et Madrid ja Madridi autonoomne piirkond lõpuks ometi täidaks ehm, õhureostusdirektiivi nõudmisi. aitäh! jah, rikkumismenetlus äh, on äh, Äh, kaalumisel, nii et, et see asi äh, jääb lahtiselt ähm, ja äh, ma pidin hetkeks lahkuma. ma tahaksin küsida, et kas te olete kehtestanud teemaksud näiteks linna sisenemisel? ma võin öelda, et Stockholmis toimus selles küsimuses isegi referendum, aga Göteborgis inimesed olid vastu, pooled elanikud, nii et, et see tulemus oli nii tasaväline, et et Stockholmis praegu on teemaksud ja ma usun, et selle tulemusena on keskkonnaseisund parem ja inimesed isegi ei kurda enam selle üle, et nii et võib-olla võiks seda teha, proua Auken. kaks asja. meil olid Kopenhaagenis samad plaanid Äh, poliitilist toetust aga ei olnud, nii et, et minu erakond hääletati lõpuks maha, aga ma olen teiega nõus. ja ma võin teile öelda, et minu esimene asi, millega ma üleüldse kahe tuhande kaheksandal või seitsmendal aastal tegelen, äh, tegelesin siis äh, M kolmekümnega, tegemist on suure kiirteega ja selle puhul ei viidud ka läbi eelnevalt mingeid äh, uurimisi ja meile esitati üsna palju petitsioone äh, ja kaebusi seoses õhusaastega, mis selle teega kaasneb. ja äh, Madriidi võimud tõesti üritavad vältida siis Euroopa Liidu sekkumist, nimetati, öeldi, et tegemist on tavalise tänavaga, kõik, kõik nägid, et tegelikult on see kiirtee. niisiis äh, Äh, mulle tõesti meeldib see ettepanek teemaksudest, aga et ma ei tea, kuidas äh, see Madridis toimib, ma mäletan veel, kuidas äh, Madridis asjad käisid ja ma ei usu, et olukord palju parem on. nagu te aru saate, me tegeleme selle asjaga edasi ja me jälgime ka seda rikkumismenetlust, aga võib-olla peaks riigis kampaaniat suurendama, igatahes soovin teile edu ja kolleegid, sellega oleme täna hommikuse tööga ühele poole saanud, te olete siis nüüd äh, vabad, võite lugeda oma emaile, teha telefonikõnesid või lihtsalt lõunat sööma minna ja kohtume jällegi kell kolm, kui siia tuleb volinik Timmermans. ja selleks on meil ka eraldi menetlus, nii et kohtume pärastlõunal